osapooltega ning siis tuleme välja ametliku ava-, teatisega. see saab olema jaanuaris. aitäh, härra volinik. kolleegid, ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut sellel teemal. hääletamine toimub homme, nii et ma tahaksin siis äh, lõpetada selle diskussiooni ja minna järgmise teema juurde. meie järgmine teema päevakorras on komisjoni avaldus äh, liha sisseveo kohta kolmandatest riikidest. me alustame volinik Vassiliuga. Teil on sõna, proua volinik. ma kahetsen, proua president kuna tegemist on äärmiselt huvitava teemaga ja see on väga mitmekülgne teema äh,, on mul üsna pikk sõnavõtt ja seda ma juba vabandan ette. komisjonil on kehtestatud väga jäigad nõudmised tervishoiule ja loomatervishoiule, lihale, mis tuuakse sisse kolmandasse terve rea aastate jooksul on Euroopa Liit kinni pidanud väga tulemuslikust impordipoliitikast, mis arvestab teadusarenguid ja kolmandates riikides valitsevat olukorda loomahaiguste osas. eriti pööratakse tähelepanu suu- ja sõrataudile kolmandate riikide ekspordi puhul, nagu te teate, Euroopa Liidus seda haigust ei ole ja sellel haigusel on äh, võimalus tekitada väga suuri majandusraskusi. väga üksikasjalikud standardid ja nõuded on kehtestatud äh, loomatervishoiu maailma organisatsiooni tasandil selleks, et äh, takistada suu- ja sõrataudi levikut. WTO kokkulepe fütosanitaaria meetmete osas tunnistab, et riigid võivad küll kasutada erinevaid standardeid ja erinevaid inspekteerimismeetodeid toodete kontrollimisel. see iseenesest ei suurenda äh, rahvatervise ja loomatervisega kaasnevaid riske. Euroopa Liit ei saa peale sunuda teistele meie siseriiklikke õiguslikke meetmeid, eriti kolmandatele riikidele äh,. ja samuti ei suuda kolmandad riigid, kuhu me ekspordime, ei saa oma riiklikke norme meile peale suruda. me saame ainult nõuda, et nende meetmed on võrdväärse mõjuga meie meetmetega. ja ma tooksin nüüd jälgitavuse siin näitena. Euroopa Liidus on väga ranged eh, reeglid eh, loomarümpade tuvastamiseks ja jälgindamiseks. kui eh, toimub haiguspuhang, siis meie reeglid võimaldavad äh, potentsiaalsed haiged äh, loomad äh, tuvastada selleks, et takistada haiguse levikut. lisaks sellele meie reeglid võimaldavad meil jälgida toiduainete ja sööda liikumist talust lauani läbi kogu ahela teisalt jälgitavuse reeglid kehtivad ka kolmandatele riikidele, kes ekspordivad Euroopa Liitu, on kehtestatud selleks, et et imporditud liha ei tooks kaasa vastuvõetamatu riski Euroopa Liidus. kuna need reeglid on oma kohaldamisala poolest palju kitsamad kui reeglid, mis kehtivad Euroopa Liidu siseselt. ma tahan samuti rõhutada, et Euroopa Liidus kehtivad jälgitavuse reeglid Äh, kehtestati suurel määral äh, reaktsioonina äh, hullulehmatõve kriisile, nagu teile meenub, see tõi kaasa väga olulise languse tarbijate usalduses ja ähm, ka häireid siseturul, eriti loomalihaturul. ja ma tahaksin nüüd kasutada võimalust, et põhjalikumalt selgitada äh, Äh, milline on äärmiselt tulemuslik äh, riski leevendamise meetmete kaskaad, mida meie oleme tarvitusse võtnud selleks, et tagada kõrgemal tasandil äh, Euroopa kodanike ja loomade tervis, arvestades kõiki kehtivaid rahvusvahelisi standardeid ning tegutsedes täiel määral kooskõlas SBS lepinguga Need meetmed võiks rühmitada äh, viide kaitsetasandisse, need on kõikehõlmavad ja ainult kaksteist kolmandat riiki väljaspool Euroopa liiki on suutnud äh, täita kõiki neid nõudeid ja sel tagajärjel me äh, veame sisse veiseliha ainult nendes kolmandas riikides. kolmandaks, liha import kolmandast riikidest on lubatud või ainult nende riikide teatud osadest kui need on atesteeritud pärast komisjonipoolset inspekteerimist selleks, et üle kontrollida nende veterinaarametite pädevust ja olukorda loomatervise sektoris. teiseks, päritoluriigi äh, aspekti tuleb samuti tunnustada äh, FMD ja OAI poolt Euroopa Liidus. Need eksportivad riigid peavad oma atesteeritud äh, seirekava selleks, et jälgida veterinaari ja ravimite jääkaineid lihas ja jõudluskontrolli teostama. neljandaks, äh, värske liha import peab tulema atesteeritud äh, tapamajadest, mis on saanud vastava loa ning äh, registreeritud äh, selle konkreetse eesmärgil tegutsejatena. selleks on meil konkreetsed tingimused esitatud ka liha töötlemisele ja säilitamisele. meil on veel kehtestatud täiendav kaitsekiht, mis tähendab, et me võimaldame ainult kondivaba liha Austraaliast, Kanadast, Uus-Meremaalt ja Ameerika Ühendriikidest. seitsme ülejäänud riigi puhul ainult kondit liha on võimalik eksportida Euroopa Liitu. selline äh, lähenemine tagab selle, et FMD viirus ei saa aktiveeruda, kui ta on siiski lihas olemas, vaatamata kõikidele meetmetele, mida ma kirjeldasin ja see on meie täiendav kaitsemeede. lihasaadetised Euroopa Liidule peavad läbima ametliku veterinaari sertifitseerimise, kes tagab, et kõik esitatud tingimused on täiel määral täidetud. kui lihasaadetis saabub Euroopa Liidu teostatakse ka kontroll läbi liikmesriigi ametliku veterinaarteenistuse poolt meie piirikontrollipunktides. kogu imporditav liha peab läbi tegema kohustusliku veterinaarkontrolli Euroopa Liidu piiridel. piiripunktides on kohustus läbi viima, läbi viima dokumendikontrolli, tuvastamise ja füüsilise kontrolli imporditav liha peab läbima sajaprotsendilise kontrolli nendes piirikontrollipunktides. lisaks sellele viiakse läbi ka vähemalt kahekümne protsendi kõikide saagetuste äh, füüsiline kontroll. lisaks sellele on meil täiendav kaitsemeede. Uh tänu kehtestatud keelele, et me ei tohi kasutada toiduainete tööstuse ja toitlustusettevõtete jääke loomade toidul. see tähendab seda, et loomad Euroopa Liidus ei saa seda FMD viirust äh, vaatamata sellele, kui see viirus siiski jõuab Euroopa Liitu. kõik meetmed on täiel määral harmoneeritud ja aastal kaks tuhat kuus Euroopa Toiduohutuse Amet tunnistas, et need meetmed on äärmiselt tõhusad eh, ehm, suu- ja sõrataudi riski vähendamisel. ja nagu öeldud, eh, ma kvaliteerin, Euroopa Liidus on täiesti eh, ajakohastatud impordikontrollisüsteemid paigas. Need jõupingutused on olnud äärmiselt tulemuslikult ehm, võitluses ebaseadusliku liha impordiga ja sellega ma jõuan järgmise punktini kuna äh, seitsmekümnendatel aastatel on juba harmoniseeritud veterinaarkontrolli tingimused, ei ole Euroopa Liidus seejärel olnud sõia, sõrataudi puhanguid äh, läbi äh, seaduslikult imporditud liha. ja ma olen kindel ja ma ei vaja, äh, ma ei pea teid me, selle meenutama, et see puhang, mis toimus aastal kaks tuhat üks Ühendkuningriigis, tekkis ebaseadusliku imporditud liha tõttu põhi, ilmselt Aasiast ja ebaseadusliku sööda kasutamise pärast. ja seetõttu ma olen veendunud, et me peame suunama jõupingutused just riskikolletesse ning võtma sihikule ebaseadusliku impordi ja isiklikku sisse veel selle asemel, et ülemääraselt äh, reguleerida seaduslikku impordi. ja selles mõttes ma usun, et olen näinud kõiki neid plakateid Euroopa Liidu äh, sadamates ja teistes Euroopa Liidu sisenemispunktides, kus selgitatakse reisijatele reegleid, mis kehtivad äh, loomse päritolu toodete sisseveol riiki. ma olen teadlik, et osa teist on avaldanud muret meie Brasiilias sisse veetava loomaliha pärast. ma tahan teile meenutada, et Brasiilia veiselihale äh, kehtestati möödunud aasta jaanuaris täiendavad tingimused. lisaks kõikidele kehtestatud nõuetele, mida ma juba kirjeldasin teile, on ette nähtud, et äh, päritoluriigi talud tuleb auditeerida ja need peavad saama Brasiilia ametivõimude heakskiidu ja Brasiilia ametivõimed nõuavad nüüd äh, et veised, kelle liha on mõeldud Euroopa Liidu turgudele, on registreeritud vastavas andmebaasis. Need loomad esindavad vähem kui poolteist protsenti Brasiilia veistest. ja see see tähendab, et atesteeritud põllumajandusettevõttes on kaks koma üheksa looma. ja Brasiilia ametiühing on andnud loa, vastava loa Brasiilia põllumajandusettevõtted, kes soovivad eksportida liha Euroopa Liitu. rohkem kui kümme tuhat põllumajandusettevõtet, kellel oli selline luba aastal kaks tuhat seitse, ainult tuhat seitsesada kaheksa talu on saanud vastava akrediteeringu. selle tulemusena Brasiilia veiseliha import on oluliselt vähenenud. kahe tuhande üheksanda aasta alguses tuvastati teatud puudused eh, komisjonipoolse inspekteerimise käigus ja Brasiilia ametivõimud äh, näitasid täielikku koostöövalmidust nende puuduste ületamisel. igal juhul äh, siiski äh, selle inspekteerimise tulemused olid sellised, et ei olnud vaja kehtestada täiendavaid piiranguid Brasiilia veiseliha impordile arvestades praegust olukorda, siis Brasiilia veiseliha impordile täiendavate kitsenduste kehtestamine äh, võiks anda põhjust tõlgendada seda kui protektsionistlikku meedet ja võiks ka äh, tekitada meil raskusi WTO-s. samuti me ei tohi unustada ka Euroopa Liidus tekivad aeg-ajalt probleemid seoses loomatervisega ja toiduohutusega ja me oleme näinud, kuidas kolmandad riigid on nendele probleemidele täiesti proportsionaalselt reageerinud. me peaksime olema eeskujuks teistele, mis tähendab seda, et me peame kinni pidama rahvusvahelises kaubanduses kehtestatud reeglitest ja ma tahan lõpetuseks kinnitada parlamendile, et komisjon jätkuvalt pöörab tähelepanu ebaseaduslikusele tootmisele, mis on suurimaks ohuks meie kõrgetele standarditele. komisjon samuti Äh, säilitab oma proportsionaalse lähenemise kolmandatest riikidest importitavale lihale, kaasa arvatud Brasiilia lihale. sellega me tagame kõrge taseme rahvatervise ja loomatervise kaitse Euroopa Liidus ja tagame ka selle, et Euroopa Liit äh, säilitab oma äh, maine rahvusvahelisel areenil. suur tänu, proua volinik ja nüüd saavad sõna need äh, parlamendisaadikud, kes äh, kõnelevad oma fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel proua Herrans. La Unión Europea impone a los productores comunitarios Euroopa Liit kehtestab väga kõrged standardid, kui me räägime toiduohutuse kesk-, toiduohutusest keskkonnast. talunikud peavad vastama nendele standardile selleks, et saada Euroopa Liidu abi, kuid enamik nendest, nende puhul ei õigusta see abi nende kohustuste täitmist. me peame ka midagi selles vallas ette võtmine, ma peaksin ütlema seda, toidu tootmise defitsiit on ka, on kaetud impordiga kolmandatest riikidest, eriti Äh, Brasiiliast. oleks ebaaus, kui, kui lubada, et toidusaad-, lihasaadetised Euroopa Liidus liitu tulevalt ei vasta miinimumstandarditele. Need standardid on madalamad kui need, mida me omaenda, äh, enda tootjatele seame, sellepärast et saada, et luua sellised standardid, kehtestada sarnased standardid äh, teistele riikidele, siis me läheme vastuollu WTO reeglitega. ma ei saa aru, miks WTO teeb seda, kuid see on olukord, siis Euroopa Komisjon peaks äh, tagama, et kogu liha, mis, äh, mis äh, imporditakse, tuleks taludest, mis on korralikult inspekteeritud, on väga suur nõudmine liha järele, Brasiilia liha järele, kuid see ei õigusta silma kinnipanemist rikkumiste osas Äh, äh, inspek-, inspekteerimisi viiakse läbi regulaarselt. ma tahan teada, miks Euroopa Komisjon ei taha tegeleda nende rikkumistega, kui, kui eelmisel korral Brasiilias käidud äh, inimesed ütlesid seda, et, et mõned sertifitseerimisasutused ei vasta standarditele ja FAO asutus või amet ütles seda, et süsteem ei toimi ning seal on probleemid. probleemid ka saade, Eh, saadetistega, eh, kus ei olnud, puudusid vajalikud sertifikaadid. omades sellist eh, informatsiooni, kuidas te võite kindlustada, et tuhat viissada farmi vastavad nõuetele? aitäh, kuid palun pidage oma kõneajast kinni. härra Kelly, poolteist minutit, palun. aitäh, härra president kui me räägime liha impordist, siis meie Euroopas peame Eh, vaatame seda, et meil oleksid õiglane regulatsioonide süsteem, need põhimõtted peavad olema tarbijaohutusel ning keskkonnakaitsel. see peab olema, see peab olema õiglane eh, mänguväljak kõikidele tootjatele. praegu see on praegu tarbijatele ja tootjatele eh, ebaõiglane. et talunikud peavad väga põhjalikult muutma oma tootmist ning on on näha ju, et see olukord on, ei ole jätkusuutlik. Äh, Brasiilia tootmine ei ole standarditele vastav, see ei ole aktsepteeritav Euroopa tarbijatele, kui me ei ole selged ja kui me ei suuda toota niimoodi, siis ohutu liha kaob. loomulikult me, äh, see, kuidas toiduahel on integreeritud, kui juba liha on süsteemis, siis see läheb teistesse toodangutesse, toodetesse. kuidas see on õiglane äh, tarbijate osas? see olukord võib ju jätkuda niimoodi, ei ole võimalik, et me teame, et, et ei ole uusi meetmeid rakendatud viimati loomaliha äh, äh, Äh, me teame ju, et suur osa loomadest näiteks nii-öelda näidatakse, et on pärinud sellest farmist, mis on tunnustatud, kuid tegelikult nad ei ole sealt pärit. meil on aeg tegutseda, me ei saa jätkata, et selline olukord äh, jätkuks. Euroopa tarbijatele ei ole see õiglane, see ei ole nende suhtes õiglane ning äh, me peame vaatama praktikat, mis ei ole meie jaoks aktsepteeritav. ning me ei saa ja taaluda seda, et millist praktikat äh, harrastavad Brasiilia tootjad. härra Lae-, Laen, kaks ja pool minutit liberaalide fraktsiooni nimel. aitäh, härra president, proua president, aitäh teie, teie kõne eest, äh, proua volinik, äh, et me kuulsime nendest meetmetest, mis on kehtestatud. mina tahaksin vaadata FAO raportit Brasiilia kohta. jälgitavuse süsteem on meetmete keskmes, mida peab, mis peavad olema paigas selleks, et vältida igasuguse nakkusohtliku või nakatunud liha impordi, importimist. Euroopa tarbijad, talunikud ja äh, mak-, maks, maksumaksjad ei tohi olla äh, riski keskmes. Äh, teie raport äh, veebruaris ütles seda et, et viiskümmend protsenti, mida, farmidest, mida, mida inspekteeriti, nendel oli probleemid. kakskümmend, kahekümne viiel olid tõsised probleemid. näiteks ei olnud märgistatud äh, loomad, äh, ei olnud teada ka kust kohast äh, loomad pärit olid, dokumentatsioon oli puudulik. Euroopa Liidu inspekteerijad ütlesid seda, et oli ka oli ka huvide konflikt, kus inimesed olid omavahel seotud, kui nad ei oleks seda tohtinud olla. minu mure on selles, et selle raporti kokkuvõte, see FAO kokku, raport ütles seda, et kõik kontrollid olid, olid üldiselt rahul, rahul, rahuldaval tasemel, aga me peame riigina olema valvel, me peame, ma ei pea ma ei pea teile meelde tuletama, kuidas või võib see mõjutada meie tarbijaid, meie talunikke. Ühendkuningriigis toimunud haiguspuhanga äh, oli ju äh, kohutav, me pidime miljon looma hävitama see maksis eh, neli miljardit eh, naela maksumaksjale, see on risk, eh, mis meie ees seisab, kui me ei ole väga ranged. ma ei taha, et oleksid väga suured piirangud või väga ranged piirangud Brasiilial, aga mida ma palun teilt, on see, et ma palun kindlust, et seda mõelda, selle vaadatakse väga tähelepanelikult ning et identifitseerimine oleks kindlustatud, et me näeksime seda, et et tarbijate, talunike ning maksumaksjate tervis ei satuks ohtu. aitäh teile! suur tänu ja nüüd härra Smith saab sõna pooleteiseks minutiks. Uh, Commissioner, I also would thank you for your president ja volinik, ma tahaksin tänada uh, ka teie uh, avalduse eest, see on üks põhjalikumaid, mida me oleme kuulnud. sellel küsimusel on oma positiivseid punkte ka äh, Äh, mina kui üks Brasiilia äh, veiseliha viimased äh, veterane on hea meel näha väga palju tuttavaid nägusid. me oleme huvitatud, me suhtume tõsiselt sellesse küsimusse ja me toetame teid selles, mida te ütlesite. et kui me räägime suu- ja sõrataudist, imporditud liha piirikontrollist, kuid ausalt öeldes see ei piirdu selle küsimustega, mul on hea meel, et nüüd laiendate seda temaatikat kolmandate riikidega, sest asi ei piirdu ainult Brasiilia liha impordiga. siin on mängus laiem põhimõte, et meie tarbijad, meie meie talunikud, meie kodanikud nõuavad, et impordid nendest riikidest, kes soovivad tuua oma toodet meie turgudele, täidavad meie poolt kehtestatud kõiki standardeid no muidugi on kahetsusväärne, et, et Brasiilias on jälgitavuse standardid madalamad, sest see äh, võib tuua kaasa ohu, et teatud haigused levivad Euroopa Liidule meie nõuame täpselt samasugused standardid kõikidele toodetele, mis tulevad Euroopa Liidu. ma aktsepteerin seda, mida rääkisid rangest haiguste kontrollist, kuid me räägime võrdsest kohtlemisest, meie tarbijad, meie talunikud, meie nõuame ausalt, et, et, et meil kehtiksid täpselt võrdsed jälgitavuse standardid nii meil kui ka Brasiilias ja teistes riikides. ja kui selgub teie raportis et, et viiekümne protsendil juhtudel inspekteerimised ebaõnnestused, sest see on nagu lihaloo ähm, näljaste huntide ette loopimine. ja ma soovin, et te tõsiselt kaaluksite keelu kehtestamist nendele riikidele, kes ei täida neid nõudmeid tänan, härra Smith, härra Nigasen, president, ma tahan proua president öelda täna, et eh, see ei puuduta ainult kolmandate riikide eh, impordi, see asi on tegelikult puudutab Brasiilia veisiliha, mis tuleb Euroopasse, sellest me täna, ma olen kindel, et ma täna räägin siin, et meil pole resolutsiooni, ma ei tea, miks aga ma saan aru, et parlamendi suured fraktsioonid ei olnud valmis äh, vaatame silma Brasiilia suursaadikule, kes möödunud nädalal Brüsselis tegi äh, lobitööd. see kriitika on suunatud sotsiaaldemokraatidele ja ka liberaalidele, kes esimeste konverentsil ei olnud järjekindlad ja seetõttu meil pole resolutsiooni praegu. ma tahan öelda, et Brasiilia suursaadik ei teinud lobitööd minuga. ta ei arvanud, et minuga tasub üldse kohtuda, ma ei tea, miks võib-olla ta arvas, et ma olen nii kange, et ta ei suuda mind murda, aga ma tahan teile selgelt öelda, ma ei kavatse ka äh, tulevikus volinike puhul ma tahan öelda, et teie ja komisjon ei hakka enam ta Euroopa talunike käsi siduma äh, et nad täidaksid standarde, millega nad seisavad silmiti iga päev ja siis te tulete ja räägite siin WTO-st ja muust. ma tahan öelda, meie oleme siia valitud viieks aastaks, mina ei tea, kaua teie ametis olete, et aga kui te tahate oma kohta säilitada, siis te peate rahuldama meie soove kõikides värvides, kõikides suurudes äh, Euroopasse toodava liha standardi puhul see peab olema sama, nagu me nõuame, me ei nõustu äh, teisejärgulise lihaga ja palun edastage see sõnum ka oma ametnikele, sest te ei saa loota, et me aktsepteerime sellist olukorda nende nimel, kes on tootjad Euroopas. suur tänu, härra Nikolson. härra Bafton, kaks minutit. tänan, proua president. ka mina tahan tõstatada tõsist muret Brasiilia äh, eksporditud liha ohutuse teemal. reguleerimata äh, liha äh, veetakse sisse tuhandete meilide taga meie kohalike talunike arvel. on oht, et see liha on saastatud suu- ja sõrataudiga, nagu me täna kuulsime. Brasiilias rangete ähm, seaduste puudumine loob neile eelised Euroopa talinike ees see silja, silmakirjukus, millega äh, käsitletakse liha importi, muutub veelgi nähtavamaks kliimamuutuste kontekstis. kui me räägime ambitsioonikast kliimamuutuste agendast, samal ajal Euroopa Liit suleb silma sellele, et Brasiilia liha eksport on põhjustanud äh, vihmametsades kaheksakümmend protsenti metsade kasvamine enne keelu kehtestamist kahe tuhande seitsmendal aastal kolmkümmend kaheksa protsenti Brasiilias toodetud liha toodi Euroopa Liidu. tänapäeval äh, on äh, see protsent palju väiksem, kuid üha rohkem äh, põllumajandusettevõtjaid atesteeritakse iga päev. umbes sada tuhat, sada talu kuus. samas Brasiilias toimuvad protsessid on sellised, mis tõstatavad tõsist muret Äh, on väga palju äh, registreerimata kariloomi tapajaamades ja kahtlustatakse, et väga paljudel inspektoritel on tihedad sidemed äh, nende taludega, kellele on antud luba eksportida liha. Euroopa talunikud peavad kinni pidama reeglitest selleks, et täita tarbijate ohutuse reegleid. kahju, et nende partnerid teistes riikides ei tööta samade tingimuste raames ja seetõttu on neil konkurentsieelisest ja neil on võimalik oma liha äh, eksportida palju odavamatele linnadele. maailma suurimad jaemüügifirmad äh, on juba keelustanud äh, Brasiilia veiseliha, viidates vihmametsade hävingule. igal aastal Belgia suurune territoorium vihmametsades kaob ja loomakasvatus on süüdi kaheksakümmend protsenti metsade kadumises ja see on hämmastav, kuidas Briti ja Euroopa talunikel on üks reeglite kogum ja teine reeglite kogum Brasiilia talunikele. ja seda komisjon tegelikult toetab. suur tänu, härra Pahvton. härra Pahvton, kas te vastaksite kolleegi küsimusele? härra Schmidt soovib teile esitada küsimuse ta soovib kasutada oma sinise kaardi õigust, kas te vastatada küsimusele? Uh... suur tänu. ma tegelikult toetan seda, mida härra äh, Pahvton mainis, kuid äh, ta rääkis seda, et reguleerimata liha äh, imporditakse Euroopa Liitu. me kuulsime voliniku viieteistminutilist kõnet. kas te tunnistate seda, et, et tegu on siiski mõningase eh, liialdusega, sest praegu on tegu väga tehnilise küsimusega ja tegelikult oma avaldusega te mitte ei toeta seda, vaid ainult takistate uh,. on sellel, kui me vaatame seda, mis toimub eh, Euroopa Liidu tulevate liha ekspordiga Kabras, siis me teame, et sellega kaasnevad probleemid, see on reguleerimata, see on lihtne. ja kogu see küsimus on selge sest see, mis te ütlesite, on väga oluline, aga ma tahan öelda, et tegemist on nendest riikidest tulevate reguleerimata liha impordi ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis võib tekkida väga raske oluga, sest Euroopa Liitu äh, tuleb väga palju äh, sellist liha, mis ei ole läbinud vajaliku inspekteeringu näiteks tapemajades. ja äh, Toiduainete Veterinaariaamet on seda teatanud ja see on üsna selge juhtum ma tahaksin anda nüüd sõna proua Tootsile üheks minutiks. proua volinik, aitäh teie pika kõne eest, ma tahan, mina nagu paljud täna siin tahan, ma olen natukene segaduses sellest, et te aktsepteerite, tegelikult ei ole meil midagi võimalik ette võtta, mis kui me räägime kolmandatest riikidest eh, liha sisseveost. kolmandad riigid, eh, nad, kui nad ei saa selliseid standardeid eh, rakendada, kui Euroopa Liit, liidus ning Euroopa Liit ei saa kehtestada nendele neid standardeid, see on ebaõiglane olukord ning ma tõesti teen ettepaneku, et me saame kehtestada standardid, kuni me oleme kindlad kuni me saame Toidu- ja Veterinaarameti toidu ja äh, impordid, mis vastavad regulatsioonidega, mis me, mida me oleme vaadanud ning äh, me ei tohi import, importida liha nendest riikidest, kes ei sea selliseid standardeid äh,. paljudel, paljudel tal- äh,, talunikel on väga suur surve tootmises ning nad tunnevad, et neid on koheldud ebaõiglaselt aitäh, proua Toot. me jätkame järgmise, järgmiste kõnelejatega. proua McInnes, kaks minutit. Äh, proua president, ma olen ka ühe küsi-, küsimuse üks kaasautorid. ma, mul on väga kahju, et äh, sotsialistid nüüd äh, valavad krokodillipisaraid äh, sellel teemal ning, aga meil ei ole resolutsiooni sellel väga olulisel teemal. mõnikord on see õigustatud, mõnikord mitte. Teie oma väga detailses kõnes, proua volinik, mida ma väga hindan, te äks-, te tegelikult eh, ei näinud elevanti toas, te pidite tegutsema sellepärast, et eh, teid eh, survestasid Iiri talunike assotsiatsioon, nii et poliitiline surve tõi teid nii-öelda mõistusele, ma olen kuulanud väga tähelepanelikult, ma tegin märkmeid, ma loen selle veel kord läbi, aga ma tahaksin, et te aktsepteerite, et te pidite tegutsema. kas ma tahaksin, kas ma võiksin mm, äh, rääkida teie enda poolt välja toodetud äh, noh, äh, teie enda näited, kahe tuhande seitsmendal aastal olid kümme tuhat, kümme tuhat farmi. et nüüd on neid tuhat seitsesada, kas see tähendab seda, et teised ei oleks üldse tohtinud, tohtinud siis eksportida? Need on väga tõsised küsimused ja need on väga õigelt tõstatatud kuna mul on väga lühike aeg, siis ma tahaksin öelda seda, rõhutada kahte punkti. mina ei usu, et, et praegune komisjon suudab õiglaselt selle teemaga tegutseda, kuid ma loodan, et järgmine komisjon teeks seda ja meie, ja meie viime selle väga lõpuni, täiesti lõpuni, sest meie veename ja me peame veenma oma, oma tootjaid vastama kõrgetele standarditele, nad ja kui nad näevad, et neid äh, standardeid ei pea rakendama ja ei rakenda siis imporditavale lihale, siis see on väga raske. me näeme seda, äh, me räägime siin ka teistest impordist. me oleme rääkinud äh, to-, looma tervishoiu seadusandlusest. võib-olla on hilja, aga võib-olla teie jaoks on liiga hilja, kuid järgmine komisjon teeb võib-olla parema töö ära suur tänu ja nüüd härra Tarabella. suur tänu. mis vahe on meie veiselihal ja imporditud veiselihal, eelkõige on siin tegu tervishoiustandarditega, mis on küll kehtivad meil, aga mitte ilmtingimata kolmandates riikides. mis puudutab nüüd Brasiilia liha, siis äh, siin räägiti juba sanitaartingimustest ja räägiti äh, ka läbi viidud kontrollidest ning äh, Belgia inspektorid on äh, ka oma kontrollide käigus tuvastanud, et äh, imporditud liha ei olnud nii kõrge kvaliteediga kui kohapeal impor-, kui kohapeal toodetud liha tihtipeale see öö, liha, mis imporditakse sisse, jõuab meie toidulauale alles mõned kuud peale öö, looma tapmist ning seetõttu me peaksime ka Euroopa Liidus rohkem tähelepanu pöörama oma tervishoiu standarditele. me peame tegutsema vastavalt nendele probleemidele, mis tõstetuvad. suur tänu, härra Tarabella ja proua Harkin. täna president Folling, te ütlesite, et me ei saa kehtida samasugust standardit, aga me peame tagama, et neil on võrdväärne mõju. Te rääkisite Euroopa Liidu jälgitavuse protsessist talust laune, aga ta samuti ütles, et kolmandates riikides jälgitavus on palju piiratum kui see reguleerimisala on palju piiratum ja teie ütlesite tavaline, kuidas tal saab olla võrdväärne mõju? aga minu probleem on viimane FAO raport Brasiilia liha sisseveo kohta. mulle tundub, et nii FAO ja komisjon on pidevalt vähendanud oma äh, äh, tule, tulemuste mõju. jah, nagu mu kolleeg proua Guinness ütles, seda pärast seda, kui äh, põllumajanduskomisjon ja Iiri Põllumeeste Liit avaldasid survet. ja ma olen terve elu loengut pidanud ja kui mina annaksin oma tudengitele kaksteist ülesannet ja nad lahendaksid ainult kuus nendest, siis mina ei annaks neile rahuldavat hinnet eksamil. kui kolmel oli suuri probleeme, kolmel väiksemaid probleeme, ma ei loeks seda heaks tulemuseks, arvestades seda, ma olen aastaid töötanud nendega selleks, et nende hinded paraneks. Euroopa Liidu talunikud tahavad õiglast kaubandust ja kindlust. Euroopa Komisjon ja FAO-l lasub vastutus äh, ja kohustus tagada mõlemad. mina ei annaks neile head hinnet nende töö eest. suur aitäh. härra Ashford on järgmine kõneleja härra presi-, proua resident, volinik, mul on hea meel, et te olite nii kindlameelsed ja olete, on, kõigepealt midagi ma tahaksin rääkida. Te rääkisite bossidest eh, lennujaamas, ma ei ole ühtegi äh, ühtegi kontrolli lennujaamas Euroopa Liitu sisenemisel, kui tood-, tuuakse sisse toiduained. sest seda ei juhtu praegu Euroopa Liidus. kuigi te arvate võib-olla, et see toimib. teiseks, mind ei veena teie argumendid, mis puudutab Brasiilia loomaliha. ma olen käinud seal, ma olen näinud koha peal ning ma toetan oma eelkõnelejat selles teemas. meie Euroopa Liidu talunikud peame kõrgetele standarditele vastama see, see on, see nõuab väga kõrgeid kulutusi, mida me ei saa oma talu, oma öö, tarbijatele kaela määrida ja see paneb meid väga ebaõiglasse olukorda. hiljutine kogemus näitab seda, et, et seda ei saa olla nii, et kommertshuvi lahendab selle probleemi, see peab olema toidupoliitika see ei ole protektsionism, see on ÜPP, mis teeb täpselt seda, mida ta peab tegema, varustama äh, val-, kvaliteetset äh, toitu. aitäh, see on minu kaks mõtet, mis ma tahtsin teile edasi anda. aitäh, härra Tess, kaks minutit. suur tänu, proua president, proua volinik. ma olen väga tänulik teile selle eest, et täna tulite siia meie ringi arutama, sellepärast et siin on tegu praegu põhimõttelise aruteluga toiduainete osas. ma ei, minu jaoks ei ole nii oluline Brasiilia liha või meie eh, liha, minu jaoks on oluline, et kas me kasutame samasuguseid eh, nõudeid, eh, mida me nõuame oma ta-, tootjatelt ka teistelt tootjatelt. impordi jaoks peavad kehtima samasugused eeskirjad nagu meie talunikele. sest ei saa olla võimalik, et komisjon ei nõua seda kolmandatelt riikidelt, kuid miks siis meie karjakasvatajaid karistatakse, samas kui lubatakse selliseid importe, kus ei ole äh, tagatud kõikide eeskirjade täitmine. tarbijakaitse on oluline meie jaoks ja see tähendab ka, et jälgitavus toodete osas peab olema tagatud ka kolmandatest riikidest imporditava toote puhul. miks ainult meie talunikud peavad seda kõrget hinda maksma? ma arvan, et siin on praegu komisjon kasutanud topeltstandardit. me ei tohi Äh, Euroopat kinni müürida, minu jaoks on oluline see, et, et Euroopa konkurentsitingimused äh, on õiglased meie äh, talunike suhtes. ja proua volinik, palun andke see sõnum edasi ka oma järeltulijatele. Euroopa Parlament ei anna siin järele, enne kui samasugused võrdsed konkurentsitingimused luuakse ka nendele tootjatele, kelle tooteid me impordime, sellepärast et me tagame, me peame tagama selle, et Euroopa rahvatervis oleks tagatud ka tulevikus. suur tänu ja nüüd härra Kordas Lastra. suur tänu, proua president, proua volinik, lugupeetud kolleegid. on hädavajalik, et Euroopa Liit ka edaspidi viiks läbi kontrolle imporditud kauba osas see tuleb kasuks meile, tuleb kasuks meile tarbijatele, talunikele. meie tarbijad tahavad saada aina kvaliteetsemaid äh, tooteid äh, ja siinkohal on äärmiselt oluline ka jälgitavuskontrollide läbiviimine just äh, imporditavate toodete osas. see ei ole ainult ühe riigi probleem, vaid see puudutab ka konkurentsivõimet. suur tänu! My region... täna president äh, Kagu-Inglismaa äh, on õnnistatud äh, hea maastiku ja kliimaga, mis on heaks karjatamise võimaluseks ja loomakasvades ja Briti karjakasvatajad on väga efektiivsed ja nad on kinni pidanud jälgitavuse kõrgetes standardides. kõike seda arvestades kasvava maailma rahvastikust ja jõupingutustega tagada toidujulgeolek. ja Nad on sattunud nüüd rünnaku alla mitmest küljest. käesoleval aastal parlament võtab vastu taimetoitlaste lobi, kes on tulnud meile vastu ja samuti äh, nad arvavad, et talunikud on kurjategijad kliima silmisi. kuid samas nad jõuliselt tegelevad nende riikidele äh,, kus raiutakse maha vihmametsasid, et äh, karjatada loomi äh, veisekasvatajad ei nõua erilisi privileege, nad nõuavad võrdseid võimalusi ja olulise tähtsusega neid toetada, mitte läbi protektsionistlike meetmete, vaid läbi selle, et ka eh, kõik eksportijad täidavad Euroopa Liidu kõrged standardid. ja äh, ma kutsun teid üles üle lugema FAO raporteid ja äh, täitma võetud kohustusi. tänan, härra Lavia, poolteist minutit suur tänu, proua president, äh, proua volinik. ma usun, et see teema, mida me täna õhtul arutame, on väike osa väga äh, suurest probleemist. see probleem puudutab nimelt äh, meie tootjate ja ka ja ka import, imporditavale tootele esitatava nõuete võrdsust. me toodame vaid kuuskümmend protsenti oma vajadustest ise, see tähendab seda, et me oleme sunnitud importima eh, loomaliha, kuid me soovime, et head tarbimistingimused oleksid tagatud me soovime tagada äh, rahva tervise. me soovime äh, tagada oma tarbijate heaolu. täna selgus, on äh, välja tulnud ka see, et me ei saa kohelda erinevate tingimustega oma tootjaid ja kolmandate riikide tootjaid. kui on probleeme toote jälgitavusega kui on probleeme eh, standarditest kinnipidamisega, siis sellisel juhul on oluline, et eh, toet-, et kaitsta meie mm, tootjaid eksporti eest. suur tänu ja nüüd proua Delage. suur tänu, proua eh, president, proua volinik, viimase kõnelejana siin ametlikul kõnelejate nimekirjas sooviksin ma selle arutelu kokku võtta ma sooviksin öelda, et samad eeskirjad peavad kehtima kõikidele. me peame looma samasugused tingimused kõikidele. vastasel korral meie talunikud ei saa konkureerida äh, imporditava äh, kaabaga see puudutab ka kontrolle, samuti loomatervishoidu, see puudutab aga ka kloonitud loomi, äh, hormoonpiima ja nii edasi, nii edasi. kui ma kuulasin siin tänast arutelu, siis mul jäi mulje, et äh, komisjon ei äh, peaks siin rohkem ära tegema. siin räägiti ka vaktsineerimistest, see on äärmiselt oluline teema. sest ka minu koduriigis äh, Hollandis äh, tapeti ära äh, tuhandeid äh, loomi äh, epideemia tõttu ma arvan, et komisjon peab siin veel rohkem ära tegema kui seni. suur tänu, proua De Lange. ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. härra Jaar saab kõigepealt sõna. üheks minutiks. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et äh, parlamendi põllumajanduseksperdid on äh, neil on õigus, kui nad ütlevad, et, et see, mis kehtib Euroopa Liidus, peab kehtima ka imporditoodetele. ja ma huviga jälgisin seda, et volinikul läks aega kümme minutit selleks, et et selgitada meile, et päris see niimoodi võimalik ei ole. kuid samas äh, oleks ta võinud öelda, et jah, parlamendil on õigus ja ma kavatsen parlamendi soovitusi kuulda võtta ja seda ka oma töös rakendada siin ei ole tegu midagi äh, kaubanduspiirangutega, vastupidi, see on üheks oluliseks eelduseks ka õiglase kaubanduse jaoks. mängureeglid äh, kaubanduses peavad olema samasugused Euroopa Liidu siseselt ja ka maailmaturul, mitte rohkem ja mitte vähem ja me soovime seda ka nõuda äh, komisjonis. selles te võite täiesti kindlad olla, et me jääme selle nõudmise juurde. suur tänu ja kolleeg Watson. president proua president, äh, härra, proua volinik. Äh, ennem seda me rääkisime näljast, need kaks asja on omavahel seotud. jah, te teete kõik, äh, et selleks, et kaitsta tarbijaid Euroopa Liidus, kuid meil on õigus küsida nende standardite kohta. loomaliha toodetakse nii odavalt kui võimalik, selleks, et ühte, ühte kilogrammi Äh, loomaliha me võtame sada korda rohkem vett kui selleks, et äh, toota üks kilogramm soojat. esiteks, me vajame, me aitame kolmandaid riike rohkem äh, välja tööa, välja töötada jälgitavuse süsteeme, teiseks me me jälgime Chris Davise soovitusi ning julgustame, julgustame kõiki oma tarbijaid või kõiki oma kodanikke lõpetama lihalöö söömise, see on minu ettepanek aitäh, härra Watson, aitäh. Äh, proua Kostinger, üks minut. suur tänu, proua president meie kodanikel on väga suured ootused seoses ähm, meie toiduohutuse ja kvaliteediga, see ei puuduta mitte ainult oma tervishoidu ja rahvatervist, vaid ka keskkonnastandardeid ja samuti ka tootmistingimusi ähm, karjakasvatuses mis puudutab jälgitavuskontrolle, ähm, tootjast äh, kuni tarbijani on tagatud äh, ainult Euroopa Liidus, kuid konkurentsivõime Euroopa tootjatele peab olema samasugune nagu äh, ka imporditud tootjatele. seetõttu on minu jaoks äärmiselt oluline, et see arutelu äh, läheks edasi ja et kõik äh, poliitilised tingimused sellega oleks ka tagatud. suur tänu, härra Nikolescu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, după cum știți foarte... Suur tänu. Proua volinik. Te teate, et Rumeenia et ei tohi äh, müüa sealiha Euroopa turul. kuid eh, me võime küll liha importida. meie kindlasti kasutame tapamaades väga eh, karme eeskirju ja kindlasti me oleme rõõmsad selle üle, kui äh, kontrollid on karmimad, kuid reeglid peavad olema kõikide jaoks ühesugused, suur tänu. suur tänu, proua volinik, teie selgituste eest. Te olete oma ametiperioodi ajal väga palju tööd teinud. meie kodanikud on valmis üle kandma sada eurot aastas selleks, et tagada oma äh, äh, toiduohutus. me oleme vaadanud FAO raportit ning ma ütleksin, et mul tekkis äh, teatavaid kõhklusi ja mul oli väga kahju, et teie kolleegid ei osanud meie küsimustele vastata. kas me peaksime häbenema seda, et et me nõuame kõrgemaid ähm, standardeid tootjatelt? kas me, kas me peame häbenema seda, et me nõuame kõrgemaid standardeid ka kolmandate riikide tootjatelt? turule juurdepääsu tingimused on olulised eriti seda, kui see on seotud äh, toiduainete ohutuse rahva tervisega, me ei peaks siin häbenema. suur tänu ja härra Sikerski on viimane kõneleja. ja härrad, me tahame eksport, tahame eksporti, sellepärast me peame ka importida, sellepärast et äh, kaubandus peab olema kasulik mõlemale poolele, kuid on teatud nõudmised, mis puudutavad kvaliteeti ja standardeid, see on ilmselge ning ma olen kindel, et me kõik nõustume sellega, Euroopal on, on teistsugused inspekteerimised ja kontrollid selleks, et kaitsta oma turgu toidu äh, mõjude eest, selle toidu eest, mis on siis madalamate standarditega. me räägime siin julgeolekust ja ohutusest, aga mida me oleme täna kuulnud proua volinikult, siis me ei peaks eeldama samasuguseid kontrolle teiste poolt see, nii et meie kontrollime oma tootjaid teistmoodi, kas ma olen tõesti õieti aru saanud, see tähendab seda, et ainukene inspekteerimistulemus on see, et kas, kas teised riigid või Venemaa võivad kehtestada nõudmisi meie toodetele, mida meie ei saa, ei saa äh, äh, kehtestada Brasiiliast imporditud äh, äh, toodetele või mis on kõige olulisem, aitäh teile, aitäh, proua volinik, teil on sõna äh, võtta kokku see huvitav diskussioon. austatud liikmed, lubage mul meelde tuletada, mida ma ütlesin. see ei, ma ei öelnud, et me ei saa kehtestada reegleid kolmandatele riikidele, mul on väga kahju, et isegi peale peale kümne-viieteist minutilist eh, ettekannet ma ei näidanud teile neid reegleid, mida me kehtestame riikidele, kes, eh, kes impordivad liha, ekspordivad liha. aga me oleme liha importijad kolmandatest riikidest. ja sellel hetkel me impordime Brasiiliast ainult viis protsenti meie, meie vajaminevast loomalihast mida me Euroopa Liidus vajame. samal ajal me oleme väga suured eksportijad kolmandatesse riikidesse, Venemaale, teistesse riikidesse ning hetkel meie eksport Venemaale on üks miljard eurot aastas ja enamasti tuleb see Iirimaalt. Venemaa, me üritame veenda Venemaad, et me ei, et me ei saa aktsepteerida samu reegleid, mis kehtivad Venemaal, sellepärast et need on reeglid, need on rahvusvahelise kaubanduse reeglid. me, me, me rakendame sa-, võrdseid või sarnaseid, kuid mitte identseid reegleid. oluline on see, et nad oleksid piisavalt ranged selleks, et kaitsta meie tarbijaid ja see on see, mida me teeme. ja põhjus, miks me kehtestame ohutusreegleid Brasiilia puhul on selle tõttu just sellepärast, et, et meie FAO missioon on näidanud meile, et, et midagi toimus seal ja midagi läks valesti ning me rakendasime väga ranged reeglid ja ma andsin teile ka numbrid või esitasin siin ka numbrid. Rääk-, rääkides viimasest missioonist Brasiiliasse, jah, seal olid probleemid, aga ma ütlen teile seda, vaadake kõiki raporteid, meie missioonide raporteid, ükskõik millise liikmesriigi kohta ja võrrelge neid. Te näete, väga tõsiseid puudujääke ka liikmesriikides, mille puhul me palume liikmesriike ja nende äh, ameteid need kõrvaldada ja seda me palume teha, palusime teha ka Brasiilial. nii et probleemid määrati kindlaks äh, Brasiilias või ühes kohas oli, kus kolmes äh,, kolmes ettevõttes olid tõsised äh, äh, puudujäägid ning need tehti väga tõsised ettekirjutused, probleemid äh, näht-, probleeme nähta ka kolmes ja teises äh, ettevõttes, kus ei olnud võimalik kindlaks teha, kuidas loomad liiguvad ja ning olid ka puudujäägid andmebaasid, need äh, probleemid öeldi, kui, et need on, need on väikse, väiksema tähtsusega probleemid. kuid vaatamata sellele Brasiilia ametiasutused kontrollivad neid andmebaase. loomulikult FAO missioonid äh, peavad seda silmas, kui nad lähevad sinna, nad teavad, et nad leiavad puudujääke ja meie kohustus on kõrvaldada puudujäägid, mida me leiame, kas see on liikmesriigis või on see kolmandates riikides, sellepärast et meie kohustus on meie tarbijate ees. ma tahan kinnitada teile, et me jätkame sellist, me jätkame eh, missioonide saatmisega nii Brasiiliasse kui teistesse kolmandatesse riikidesse selleks, et puudujäägid eh, kindlaks teha ja kõrvaldada. ma pean teile kinnitama, et me rakendame, me, et me mängime, me mängime väga õiglast mängu meie talunikele, meie tootjatele, nii nagu ka kolmandate riikide tootjatele ja talunikele oli ka märkus Rumeenia kohta. jah, äh, Rumeenia, nii nagu Bulgaaria ja minevikus ka mitmed teised liikmesriigid, äh, nendel olid probleemid äh, klassikalise seapalaikuga. ning ma pean teile ütlema, ma pean usaldama teie valitsusi et mil- ja peab vaatama, millist abi me oleme andnud teile selleks, et seda probleemi lahendada. ja, ja ma olen kindel, et Rumeenia saab eksportida väga lähe-, tulevikus sellepärast just, sest on olnud abi, me oleme pakkunud teile abi, andnud teile abi selleks, et sellest klassikalisest äh, seahaigusest praegu jagu saada austatud liikmed, ma tahan kinnitada teile, et meie esimene vast-, äh, meie esimene kohustus on äh, kaitsta meie Euroopa tarbijaid. me tahame mängida õiglast ning ausat äh, mängu kõigiga. me kinnitame teile, et meie FAO missioonid kolmandates riikides on väga ranged. me oleme, oleme jätkuvalt äh, konkreetsed ning kui midagi läheb valesti, siis me püüame seda parandada. kuid me peame jääma rangeks kas veel rohkem farme saab sellesse nii, eksportide nimekirja, see sõltub, see sõltub äh, Brasiilia valitsusest või ametiasutustest, kas nad on valmis äh, kulutama seda raha, mida nad peavad kulutama selleks, et äh, põllumajanduslikud ettevõtted saaksid tunnustatud ja vastaksid standarditele, millal nad võivad liha eksportida, kui ei, siis nad ei saa seda teha. aitäh teile! me jõuame diskussiooni lõpule, järgmine istung on kahekümne kuuendal novembril neljapäeval, algab kell üheksa hommikul ning kestab kella üheni pärastlõunal, siis kella kolmest kuni kella viieni. päevakord on avaldatud istungi dokumentides ning samuti on ka internetis kättesaadav. istung on lõppenud.